Good afternoon everybody, bon après-midi euh, à vous tous. tere pärastlõunat kõikidele. olete kohale jõudnud? Dear Prime Minister, dear Chair. austatud peaminister, austatud äh, arengukomisjoni äh, esimees äh, proua McEwen keskkonnakomisjoni aseesimees, daamid ja härrad mul on väga hea meel äh, öelda tere tulemast äh, äh, säästliku arengu eesmärgide edendajaid siin Brüsselis, me oleme alati panustanud sellesse, et toetada neid eesmärke meie planeedil, kogu maailmas. demokraatia, põhivabadused, solidaarsus, õiglus, ausus, sooline võrdõiguslikkus ning inimõiguste kaitse. nagu teate, ühinenud mitmekesisus on Euroopa Liidu motoks. ja see moto suurepäraselt kajastab äh, teie tööd, seitsekümmend protsenti erinevatest äh, taustadest inimesi viielt erinevalt kontinendilt. täna on väga oluline päev, täna hommikul teiste institutsioonidega leppisime kokku Euroopa Liidu arengukonsensuses, mis saadab maailmale väga tugeva signaali, see näitab seda, et Euroopa on panustamas sellesse, et saavutada säästliku arengu eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja tahaksin tänada äh, veel kord esinaist Linda McCavenit äh, Arengukomisjonist, äh, edendamaks neid mõtteid Euroopa Parlamendi nimel. suur aitäh teie pühendunud töö eest! meie uus lähenemine on seotud säästva arengu tegevuskavaga ja inimeste, planeedi, jõukuse, rahu ja partnerlusega. viis äh, võtmesõna. ütlen mõned sõnad kõikide nende poolt. Äh, mis puudutab planeeti, siis tahan öelda väga selgelt, et Euroopa Liit on täielikult pühendunud sellele, et kliimamuutuste vastu võidelda ning äh, läheme edasi austades ja rakendades Pariisi kokkulepet kas koos Ühendriikidega või ilma nendeta. tahaksin öelda, et lepingud on äh, selleks, et need, äh, nende tingimustest kinni pidada. kui on kokku lepitud, tuleb teha. mis puudutab inimesi, siis me peaksime tegema nii, et inimene ja tema väärikus oleks meie tegevuste tuumaks. meie eesmärk peaks alati olema see, et me käitume oma kodanike huvides. jõukuse osas rohkem peaksime me kaasama Äh, vabakonda ja erasektorit äh, arengutegevustesse, sellepärast et nad saavad luua uusi ettevõtlusvorme, ettevõtjaid ning tuua kaasa investeeringuid. rahu. oluline on kindlasti arengu ja turvalisuse ja rahu öö, äh, tiiva loomine, oluline on vältida konflikte ja selleks on oluline, et tegeleda öö, hariduse ja noortetöötlusega noorte töötuse küsimus on tähtis eh, sellepärast, et noortel peab olema võimalik eh, oma potentsiaali rakendada ning see aitab eh, säästa, säilitada rahu maailmas ning vältida rahvusvahelist terrorismi. sellepärast, et tähtis on hoolitseda nii inimeste kui ka majanduse arengu eest Teie äh, säästva arengu äh, eesmärkide eesrindlastena ütlen teile tere tulemast. Teie olete panustanud sellesse, et kaks tuhat kolmkümmend äh, säästva arengu eesmärgid oleksid edulugu. Te võite loota Euroopa Parlamendi täielikule toele, aga ka Euroopa Parlamendi presidendi toele. suur tänu. ja nüüd ma tahaksin anda sõna Norra peaministrile. Teil on sõna. suur tänu Uh, Euroopa Parlamendi president, parlamendi eh, liikmed, daamid ja härrad. tahaksin tänada president Tajanit eh, säästva arengu eh, kohtumise korraldamise eest. parlamendi liikmete suur pühendumus kogu maailmas on väga oluline selleks, et saavutada üleilmseid eesmärke, kui me tahame tagada seda, et äh, säästva arengu eesmärgid oleksid täidetud, meie poliitiliste juhtidena peame töötama äh, ennast varjavalt, et seda saavutada. Euroopa Parlamendi liikmetel on võimalik hoovana kasutada äh, kogu seda tegevust, mõjutades liikmesriikide parlamentide esindajaid ning ka institutsioonide esindajaid siinsamas Euroopa Liidus. ja sellepärast on teil kahekordne tähtsus. härra president, pärast teist maailmasõda Äh, rahuarhitektuur maailmas äh, sai alguse äh, ÜRO ümber keskendunud struktuuridega maailm. Dag Hammarskmidt, endine ÜRO peasekretär, ütles, et ÜRO-d ei loodud selleks, et viia inimkonda paradiisi, aga et säästa inimkonda põrgust. ja see oli selle generatsiooni kogemus, kes teisest maailmasõjast elusana välja tulid. viiekümne esimesel aastal äh, tänase äh, Euroopa Liidu äh, alged said alguse Euroopa söe- ja teraseühendusest ning see ühendus loodi selleks, et sõda ei oleks mitte mõtlematu, aga ka võimatu. sellest ajast on Euroopa integratsioon meie kontinendile väga kasuks tulnud. see on toetanud demokraatiat, rahu ja jõukust Euroopa Liidus sees ja väljaspool inimeste ja inimkonna säästmine, päästmine põrgust on ülesanne, mis äh, on alati meie kätes, demokraatiat ja rahu tuleb igapäevaselt kaitsta Euroopas ja mujal. koostöö läbi ÜRO ja teiste institutsioonide on tähtsam kui kunagi varem. meie üleilmastuvas äh, üksteisega seotud aspektidega maailmas äh, on väljakutsed igal pool ühed. kliimamuutused, ränne Äh, vägivaldsed ekstremistid on kõik need asjad, mis meid kõiki mõjutavad. hea uudis on see, et meil on üleüldine poliitiline programm selleks, et oma eesmärke täita. Äh, säästva arengu eesmärgid, mida sada üheksakümmend kolm riiki on vastu võtnud septembris kaks tuhat viisteist ÜRO Peaassambleel, näitavad seda, kuidas me saame majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnasäästlikku äh, eesmärki täita Äh, tegemist ei ole mitte peamiselt äh, abitegevusega äh, säästva arengu seitsmeteistkümne eesmärgi puhul. kõik minu, minu valitsused ja teised valitsused tegevad, on tegevad selleks, et need eesmärgid täita, aga loomulikult vaja on teha rohkem just konfliktist räsitud piirkondades maailmas. eriti peame mõjutama neid aspekte, mida on räsinud konfliktid. me ei saa lubada seda, et lapsed ja noored sirguvad ilma hariduseta, töökohtadeta või ilma lootuseta. nagu me teame, siis ränne on väga suur väljakutse Euroopa jaoks. ja meie peame oma jõupingutused äh, ühendama piiride kaitseks, aga pidama kinni ka humanitaarsetest põhimõtetest ja me ei tohiks silmist lasta ka oma rahvusvahelisi kohustusi. Euroopa huvides on ka mõelda selle peale, mikspärast inimesed võtavad ette nii suurtes arvudes ohtliku tee meie kontinendile ei jää sinna, kus nad on sündinud. me teame, et üks osa sellest eh, raskest teekonnast võetakse ette sellepärast, et eh, nendes piirkondades ei ole lootust, ei ole töökohti. härra president, Euroopa ja maailm peab tegema rohkem koostööd, vaja on rohkem integratsiooni, rohkem piiriüleseid investeeringuid ja rohkem kaubandust. Äh, kaitsevad ja protektsionistlikud poliitikad, ka majanduspoliitikad teevad vähikäiku äh, ja need ei tööta ei Euroopas ega ka kusagil mujal niisiis kokkuvõttes, härra president, mina usun, et äh, säästva arengu eesmärgid on teekaardiks sellisele tulevikule, nagu me tahame, kuhu me tahame jõuda. Äh, see on maailm, kus ei ole üleilmset kliima soojenemist ja vaesust. Äh, seda peetakse väga suureks soovunelmaks paljude poolt, aga me suudame seda saavutada, kui me kasutame poliitilisi vahendeid nende arengueesmärkide täitmise nimel ja me peame nende eesmärkide rakendamise nimel pingutama. me peame eh, nii tegutsema kui rääkima ja sada üheksakümmend kolm riiki on nendele eesmärkidele pühendunud. see on kohustus ka eh, saja üheksakümne kolmele riigile, parlamentidele nendes riikides ja teistele institutsioonidele nende eesmärkide täitmise nimel vaeva näha Euroopa mõtlejate poliitikut Václav Halevalit tsiteerides võiks öelda, et visioon ei ole piisav, vaid seda tuleb ka tegevusega kombineerida. ei ole piisav, kui te sõidate trepi eest ja vaatate eh, astmeid, aga ei astu nendest astmetest üles. nii et ma kutsun teid üles Euroopa Parlamendi liikmetena aitama oma valitsusi ja teisi sidusrühmi astuda nendest trepiastmetest üles, teha seda Euroopa Parlamendis, aga ka teie koduriikides nii nende teemade valdkonnas, mis mõjutavad Euroopat, kui ka üldiste üleilmsete teemade puhul, mis kogu maailma mõjutavad. suur tänu! Thank you very much, Mrs. suur tänu teile, äh, proua Solberg, teie kõne eest. väga hea meel on teiega ka koostööd teha nende teemade valdkonnas. Äh, loomulikult et äh, pikk tee on ees, äh, palju kohtumisi ootamas ja väga hea meel on teie riigiga Norraga koostööd teha Euroopa institutsioonidel. suur aitäh hea koostöö eest Euroopa Parlamendiga, Euroopa Liiduga ja pühendumise eest samuti. nüüd äh, jätan selle koosoleku headesse kätesse. debati juhatab Linda McEwen, kes on Arengukomisjoni esinaine. palun suur tänu teile, president, suur aitäh äh, meenutamaks, kuivõrd tähtsad on säästva arengu eesmärgid ja suurepärane on see, et äh, kliimamuutuste vastases võitluses Euroopa jätkab samal teel, äh, hoolimata sellest, et USA poliitika on muutnud. head kolleegid, enne kui me alustame meie paneeli aruteludega täna siin, kahjuks liiklus Brüsselis äh, ei ole meie võtmekõnelejatel lubanud äh, kohale jõuda, kontrollime, kuhu nad on jäänud, aga näitame teile videolõiku, mis näitab teile, kuivõrd oluline on äh, säästva arengu eesmärgide eesseisjad, nii et vaatame selle kohe ära We can be. We must be.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 So colleagues, you saw the message there niisiis, kolleegid, nägite selle video sõnumit, säästva arengu eesmärkidest tuleb kõigile rääkida, kandke edasi seda sõnumit eh, ja eh, pärast teeme väikse kontrolltöö ja kontrollime, kes siis seda seitseteist eh, kümmet eesmärki teavad. head kolleegid, püüame leida üles meie külalisesinejad, mulle öeldi, et viis minutit peale peaministrit on nad kohal, aga tehniline Äh, probleem on tekkinud äh, ja Brüsseli liikluses on nad kinni, kes siin elavad, teavad täpselt, millest jutt. Ähm, mõni minut läheb aega, üritame nad üles leida. politseieskordi teel on tulla palju hõlpsam ja sellepärast on peaminister juba kohal, ütleb äh, proua peaminister. suurepärane, et olete kohal, vabandame, et peame ootama teisi külalisi, aga otsime nad üles, ütleb esinaine We <laughs> left So the Prime Minister has very kindly agreed that given, given that we have a gap now, she's happy peaminister on valmis nüüd teie küsimustele vastama, sellepärast et meil on selleks aega ja küsin kohe esimesena, et kuidas teie riik valmistub äh, säästva arengu eesmärkide rakendamiseks. Äh, tihti, kui ma räägin oma äh, rahvusriikide valitsuste kolleegidega, ütlevad, et milleeniumi aastatuhande arengu eesmärgid on et nad ei ole rakendanud neid, need uued eesmärgid on ka meile rakendunud, Euroopa Liidul äh, on korraldamas äh, juulis kõrgetasemelise kokkutule-, kok-, koosoleku, et rääkida sellest, kuidas täpselt säästva arengu eesmärke täidetakse. ja küsimus siis, et äh, mida teeb praegu Norra ja kuidas? eelmisel aastal esimesel sessioonil andsime ka ülevaate ÜRO-le, Norras oleme me jaganud kaheks need eesmärgid, üks on siis üleilmsed rahvusvahelised eesmärgid, mis äh, oleme, mida me oleme teiste riikidega koostöös äh, rakendamas ja arengupoliitikat samuti. ja mõningad äh, neist on meile eriti tähtsad, näiteks kliimamuutuste vastane võitlus, metsandus ja rohkem riike on sellesse panustamas. ookeanide eest seisame rohkem hea. meie territoorium on ookeani arvestades kuus korda suurem kui meie maismaa territooriumit, siis on meri meile väga tähtis. ja nii kalavarude juhtimisel kui ka Äh, merevee ja ookeanide puhtuse säilitamisel on see väga oluline ja see on äh, rahvusvahelises tegevuskavas seetõttu meie jaoks tähtis. ning arenguprogrammidel hoiame silma peal ja püüame just tütarlaste harimise osas ja soolise võrdõiguslikkuse osas panustada. Need on valdkonnad, mida oleme tuvastanud väga tähtsana ja arvame, et saame seal veel ka eraldi panustada. aga rahvusriikide tasandil oleme meie ministeeriumid läbi käinud, vaatanud otsa kõigile seitsmeteistkümnele säästva arengu eesmärgile, pannud vastutavad ministeeriumid paika ja nad kõik on meile andnud teada seitseteist eh, eesmärki, aga sada, seitseteist eh, eesmärki, aga sada kuuskümmend üheksa väiksemat eh, üksikut tegevusvaldkonda. nii et väga palju tuleb teha ära, näiteks tervishoiu valdkonnas, jah, tõesti, sünnid on meil korras äh, ja äh, beebidel ja emadel läheb väga hästi äh, sünnitusjärgselt, aga vaimne tervis ei ole nii hea. mõningate statistikaandmete järgi öeldakse, et me oleme kõige õnnelikumate riikide hulgas. ma tavaliselt ütlen, et ilmselt küsitlus korraldati esmaspäeval pärast seda, kui nädalavahetusel oli väga edukad Norra suusatajad. aga viiesajal inimesel viiest miljonist äh, me näeme, et viissada äh, sooritavad enesetapu igal aastal. Äh, vaimne tervis on seetõttu probleem, me näeme, et noored kukuvad koolist välja. seitsekümmend viis protsenti inimestest lähevad keskkooli, mis on küll OECD kesk, OECD keskmine, aga väga paljud inimesed kukuvad koolist välja, vaimse tervise probleemid on peredes väga akuutsed ja me peame iseenda tege-, tegemiste kallal täpselt sama palju vaeva nägema kui säästva arengu eesmärkide sääst-, äh, saavutamise nimel. ja need arengueesmärgid äh, muudavad kõik riigid arenguriikideks sellepärast, et igas riigis on selliseid valdkondi, kus eesmärke ei täideta ja me peame töötama nende kallal. nii et oleme süsteemselt äh, läbivalt ministeeriumites neid asju ette võtnud ja püüdnud tuvastada, milliste valdkondade kallal on vaja rohkem töötada selleks, et saavutada suuremat võimekust neid eesmärke reaalselt täita. ja kuigi me oleme kol-, kolmandal kohal maailma võrdsete riikide seas, on ikkagi ebavõrdsust äh, olemas ja on äh, ka aspekte, mis ebavõrdsust suurendavad äh, kui meil ei ole vastutöövõimet selles valdkonnas ja pidevalt. nii et täpselt samamoodi haridusküsimused, integratsiooni küsimus, sisserännanute integratsioon on väga tähtis. immigratsiooni ja integratsiooni puudumine on ebavõrdsuse suurendaja, sest väga raske on töökohta leida ja integreeruda, kui teil ei ole haridustausta ja kui te ei oska kohalikku keelt või et see ei ole piisaval tasemel, mida tööturul vaja on. ja meie sellega tegeleme, ilmselt enamus riike samuti. esinaine ütleb, et kui me küsime tegelikult siin saalis ringi või kui me küsime nõukogu laua taga, et kui paljud riigid sellega tegelevad, meil on muidugi säästva arengu eesmärgid ja keskkonnakomisjoni kolleegidega äh, me töötame koos, aga ma arvan, et väljaspool meie kahte komisjoni ei ole absoluutselt teadlikkust, mis on säästva arengu eesmärgid, inimesed teavad kliimamuutustest ja Pariisi kokkuleppest, aga, aga nendest eesmärkidest ei teata väga ja see, et te juhite iga ministeeriumi vastavates valdkondades tegutsema, on väga muljetavaldav. me peame oma koduministeeriumitel ja ka volinikelt küsima, et kes komisjonis näiteks teeb sellist tööd küsimus ei ole mitte ainult ju arengu- ja äh, keskkonnakomisjonides, aga teised volinikud samuti. kas on veel peaministrile küsimusi? Kätlin Van Brent, palun. Well, thank you very much. aitäh. ja alustuseks tahaksin ütelda, et äh, meie jaoks on tegemist suure auga, et viibida täna parlamendis. meie leiame, et Norra on ka Euroopa Liidus ja ma ei usu, et peaksite olema niivõrd tagasihoidlik, sellepärast et tegelikult ma usun, et Norra on äh, säästliku arengu eesmärkide osas kõige kaugemale jõudnud riikide seas. ja muidugi väga meeldiv on, et räägite sellest, kuhu saate veel edasi liikuda. ja vaadates olukord Belgias, äh, riigis, kus on väga palju liiklusummikuid muuhulgas, näeme seda väga hästi äh, samuti äh, hindan seda, et rääkisite vaimsest heaolulust. meil on hea, heaoluriik, mitte väga palju ebavõrdsust, aga endiselt on äh, just äh, vaimse heaoluga suuri probleeme. seega on väga kena, et äh, teie lähenemine on kõikehõlmav. mul on küsimus selle kohta, kuidas te näete Euroopa Liidus juhtimisega seotud probleeme? Linda juba viitas sellele. üheks mureks mul on siin see, kuidas me saame tagada et äh, need ei jää lihtsalt headeks soovideks, äh, heaks, headeks mõteteks, mida me tahame ellu viia. meil on küll metoodika, kuidas seda mujal maailmas teha, aga kuidas Euroopa Liidus äh, minna edasi konkreetsete sammudega, meil on tõesti suuri haldusega seotud probleeme, see on väga hea algatus aga tegelikult säästu, äh, säästliku arengu eesmärgid puudutavad kõigi komisjone siin parlamendis, aga mingisugust läbiviimisjuhtimiskava meil ei ole. Teie olete nüüd riigist, kus äh, seda on tehtud, võib-olla mitte piisavalt hästi, aga midagi ikkagi on. kuidas teie Äh, näete olukorda Euroopa Liidus, kas meil oleks vaja eraldi volinikku või mingit muud juhtimisorganit selleks, et me suudaksime ellu viia oma eesmärke Euroopa Liidus äh, nende, äh, selles valdkonnas? kas kolleegidel on veel küsimusi või märkusi, kommentaare peaministrile? hästi uh,. I think one of the challenge ma arvan, et üheks väljakutseks on see, et osad äh, säästliku arengu eesmärkidest ei ole Euroopa Liidu pädevuses, näiteks tervishoid, haridus. seega ei ole lihtne öö, äh, otseselt äh, kõike seda panna parlamendi või komisjoni ülesandeks. Neis valdkondades, kus Euroopa Liidul on pädevust Äh, kõikidel neil valdkondadel on ka seos olemas äh, jätkusuutliku arengu eesmärkidega, aga me peaksime siis seega vaatama, kuidas me saame ja mida me saame ära teha seal, kus meil on oma vastutus. kuidas me saame oma kalanduspoliitika läbi näiteks äh, parandada olukorda? ma näen väljastpoolt vaadates, et olukord on paranenud viimaste aastatega ma arvan, et me oleme suutnud koostööd siin valdkonnas teha. aga tuleks vaadata tõesti eh, seda, mida te teete näiteks võitluses terrorismi vastu, kas eh, te peate silmas samuti kaasava ühiskonna mõõdet? Eh, kuidas te seda teete? on erinevusi selles, kuidas värvatakse mm, terroristlike organisatsioonide liikmeid Euroopast Norras me näeme, osad välisvõitlejad, kes on värvatud, on tegelikult äh, kriminaalse taustaga, nad on olnud noorterühmituste liikmed, neil on olnud muidki probleeme. ja võib-olla kaasava poliitikaga oleks võimalik olukorda parandada. seega tuleks leida erinevates poliitikates üles otsida see säästliku arengu eesmärkide aspekt ei saa valida ainult ühte teemat ja ütelda, et niikaua kui äh, siin on kõik hästi, siis muul ei ole tähtsust, ei. kõik on omavahel väga seotud, äh, noorsoo, äh, tööhõive, konkurentsivõime, kõik see on seotud meie eesmärkidega. meie eesmärgid tähendavad seda, et me tahame pakkuda loodust järgmisele põlvkonnale. seega tuleb tagada Äh, töökohtade loomine, äh, koolitus, kõik see on vajalik selleks, et noored tööd saaksid. nii et ma arvan, et äh, siin tuleks vaadata just nimelt seda, et kuidas on säästliku arengu eesmärgid seotud ülejäänud poliitikaga aga veel üks äh, oluline punkt, kuueteistkümnes äh, eesmärk, hea juhtimistava. see puudutab läbipaistvust äh,, avatust, kodanikuühiskonnaga arvestamist paljudes riikides äh, on tugev surve neis valdkondades ja see puudutab samuti korruptsiooni. me peame olema ausad. Äh, meil on päris palju vahendeid, äh, kui me suudaksime kuidagi organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võidelda, siis nende vahenditega saaksime paljud oma eesmärgid täita. Okay, I guess still caught in traffic unfortunately So are they, oh yeah, we have Miriam Dali. jah, Miriam Dali, kas äh, soovite küsimusi esitada? nüüd peate kõvasti tööd tegema, ütleb proua Mäkke-Evan äh, peaministrile. jah, suur aitäh, äh, proua peaminister, et siin viibite. väga hea oli, et mainisite oma kõnes ka vaimset tervist. tihtilugu on jäänud mulje mulle, et see ei ole poliitiliseks prioriteediks paljudes liikmesriikides ja paljudes riikides üldse. ütlesite, et Norras olete te registreerinud viissada enesetapujuhtumit viie miljonilise elanikkonna seas, aga ma kardan, et see probleem on palju laiem, see on ainult jäämäe tipp aga väga hea, et te sidusite äh, samuti vaimse tervise küsimused äh, no, haridusega, tüdrukute haridusega, rändega. ma arvan, et siin on ka väga tugev seos. ja tihtilugu ei pöörata sellele piisavalt äh, tähelepanu. kuidas te oma koduriigis olete teinud vaimsest tervisest prioriteedi, rääkides kas või siis tervishoiupoliitikast ja kuidas te käsitlete seost rändega, tüdrukute haridusega? ja kuidas te siis ähm, kujundate poliitikat selles valdkonnas? teiseks, rääkides säästliku arengu eesmärkidest, tegevus äh, kliimavaldkonnas ilmselgelt on prioriteet. ja sooviksin kuulda teie reageeringut ka Ameerika Ühendriikide äh, seisukohavõttudele Pariisi kokkuleppe kohta ning samuti Euroopa Liidu üldise lähenemise kohta. kas te usute, et peamised äh, poliitikad nagu äh, heitmete vahetusskeem äh, tegelikult võimaldavad neid eesmärke täita või siis ja kas seeläbi on võimalik neist äh, siht-, eesmärkidest kinni pidada, mille osas me oleme oma lubadusi andnud? jah, vaimne tervis kõigepealt, see on prioriteet meie valitsuse jaoks. vaimne tervis ning samuti erinevate ainete kuritarvitamine, alkoholi kuritarvitamine meie kõikides haiglates me näeme, et on töö selles valdkonnas äh, palju rohkem hoogustunud kui nii-öelda traditsioonilise meditsiini valdkonnas. ning äh, haiglates pakutav ravi on valitsuse kätes. me oleme stimuleerinud äh, siin tehtavat ja me lähtume sellest, et vaatame, kas haiglad tõesti äh, suurendavad oma pingutusi ka vaimse tervise vallas ning äh, sõltuvuste ravis. ma usun, et see on väga oluline, et me oleme just haiglate siseselt selle prioriteetseks teinud teiseks me vaatame seda, kuidas haiglad teevad äh, koostööd ähm, kohalike omavalitsustega, seda on valitsusel keerukas teha, sellepärast et tegemist on äh, teise institutsiooniga. Äh, siin on ka ju teatud sõltumatus linn, ähm, kohalikel omavalitsustel tegutsemises, aga meil on tegevuskava näiteks narkootikumide sõltuvuse osas, rehabilitatsiooni läbi teinud äh, isikutele eraldatavad vahendid läbi äh, kohalike omavalitsuste on, äh, neid on tõstetud, nii et nad, neile saaks leida elukoha ja, ja muud sellist. see on väga oluline, et me neid aitaksime selleks, et nad jällegi ei hakkaks uuesti narkootikume tarbima. nüüd koos parlamendis meid toetavate erakondadega töötame me välja tegevuskava noorte terviseprobleemide kohta, sellepärast et me oleme mõistnud, et äh, selliste probleemide hulk kasvab, meil on vaja eraldi tegevuskava, eraldi vahendeid selleks, et siin mm, midagi parandada. me oleme eelkõige äh, suurendanud äh, tervishoiuteenuste mm, pakkumise koolides õdede arvu, psühholoogilise abi arvu. kuid on ka muid praktilisi asju, mida tuleb teha. Uh... Äh ma arvan, et see on kõikjal niimoodi, kuid äh, meie koduriigis on äh, haigestumise võimalus äh, vaimsetesse haigustustega kõige kõrgem ning selleks, et seda vältida, on vaja nõustamist. kui seda nõustamist ei ole, siis võib olukord palju hullemaks muutuda, see tähendab seda. ja kuna võib-olla sellepärast, et ajad on keerukamad, võib-olla sellepärast, et ühiskond on muutunud, võib-olla sellepärast, et on keerukam leida eesmärki oma elule, kui on no, probleeme igapäevaelus, kui kaotatakse töökoht ja nii edasi. võib-olla väidetakse ka, et me ei peaks nii palju tähelepanu sellele pöörama ja inimesed peaksid ise ennast aitama, kuid ei, ma usun, et ikkagi see on selline haigus, mille vastu me peame võitlema teine küsimus puudutas kliimamuutusi. mina toetan äh, Pariisi kokkulepet ja ma usun, et me peaksime sellega edasi liikuma. Äh, nüüd me peaksime äh, jah, teadmiseks võtma, et Ameerika Ühendriigid võtsid oma otsuse vastu, aga ülejäänud jäävad selle kava juurde. ja tegelikult ma tahaksin näha, kui palju Ameerika Ühendriigid ära teevad ilma ilma et nende liidrid, liider seda toetaks. mida teevad ära os-, mm, osariigid, äh, me teame, et nad vähendavad oma heismeid ja ma usun, et see jätkub. Euroopa Liit äh, ja meie jätkame oma tööd selleks et, et ähm, neljakümne protsendi võrra heitmeid vähendada, et see süsteem äh, Äh, peab paranema, süsiniku hind peab tõstma, tõusma selleks, et see süsteem tõhusus, tõhus oleks, ma arvan, et on oluline seda teha ja ma arvan, et ka parlament on mõistnud seda ning mitte ETS sektorites. oleme me sõlmimas kokkulepet Euroopa Liiduga, loodetavasti saame kokkuleppe siin neljakümne protsendi peale, meie mureks on äh, avalik transport nii et transport ja põllumajandus on need kaks äh, sektorit, kus on raske midagi ära teha. inimesed söövad liha, me võime üritada lihasöömist vähendada, aga ega poliitikuna pole kerge ütelda inimestele sööge teistmoodi. nii et meie prioriteediks on ikkagi äh, transpordis vähendada heitmeid elektriautode maksud on madalamad võrreldes teiste sõidukitega, nii et me kasutame selliseid stiimuleid selleks, et inimeste käitumist muuta. aga eks kõigil on raske neljakümne protsendi võrra heitmeid vähendada mitte ETS-i sektoris. aga me töötame sellise kava alusel, millega me usume, suudame kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oma eesmärgid täita ja tegelikult see kava töötab ja toimib paremini ja kiiremini, kui arvamisime. Heidi Hautala. Uh, aitäh, tõesti hea meelega näen meie ees Põhjamaade peaministrit. tahaksin küsida arengukoostöö kohta, sest et äh, tõesti, mina hindan väga Norra arengupoliitikat ja koostööd, see on väga tõhus. Te investeerite väga palju vahendeid sellesse mida te pakuksite välja selle kohta, kuidas eh, tuleks arengukoostöö rahastamist eh, käsitleda eh, säästliku arengu eesmärkide elluviimisel? ja mida te arvate sellest, et et äh, arenguabi rahastamine seotakse mm, äh, rändevoogude haldamisega ning ka äh, militaarsuutlikkuse arendamisega. jah, tõepoolest. me siin parlamendis tahame, et vaesusega tegeletaks koha peal. väga keerukas teema on see. jah, need teemad on keerukad ja ma arvan, et oluline on silmas pidada, et teatud valdkondades, kui ei ole võimalik julgeolekuolukorda kontrolli alla saada, siis ei ole võimalik ka abistada kõige vaesemaid. keerukas on äh, siin midagi muud teha. nii et ma näen, et tõesti julgeolekuteemad võivad tõstatuda ka arengu äh, küsimustega seoses, ei saa ju abistada kõige kehvemas olukorras olijaid sest et kui me tahame aidata ühiskonda, siis tuleb ikkagi neid aidata, kes on kõige kehvemas olukorras, mitte kedagi ei tohi maha jätta. tuleb tagada, et ka mm, kõrvale jäänud äh, grupid leiaksid toetust. ma usun, et areng äh, tekib ikka riigis endas tänu riiklikule poliitikale, mitte väljastpoolt riikliku poliitikaga tuleb selline areng äh, tagada, ainus, mida meie saame teha, on abistada, me saame toetada süsteeme ja poliitikuid, millel on äh, usutav arengukava äh, äh,. saab muidugi kiireloomulistes olukordades abistada, leevendada vaesust äh,, Äh, parandada inimeste oskusi läbi hariduse, see on ka põhjuseks, miks ma usun, et haridus on niivõrd tähtis. ükskõik, milline süsteem ka poleks, haritud inimesed on suutlikud ise muutusi läbi viima. aga nagu me peame mõistma, et arenguabi vahel äh, on suunatud samuti sellistesse süsteemidesse, Äh, mis tegelikult ei äh, aita kaasa arengule, sellepärast et on, sest et need süsteemid võivad olla korrumpeerinud, korrumpeerunud. Ghana president ütles oma kõnes täna, et meie ambitsiooniks peab olema sõltumatu abi, see oli saada sõltumatuks abist ja see on tõesti siis tema eesmärk. kui suudetakse kontrolli alla saada majanduslik korruptsioon, siis on võimalik ka palju erinevaid vahendeid koondada. ma arvan, et väga oluline on institutsioone seega ehitada. säästliku arengu eesmärgid on kõikehõlmav lähenemine, see on oluline. nüüd mu sõbrad tulevadki võib-olla on nende arvamus teistsugune, aga ma usun, et abi on võimalik, aga toimib ainult siis, kui riikides on süsteem, millel on ka tõsiseltvõetav arengupoliitika, siis võib investeerida tervishoidu, haridusse, seeläbi investeeritakse inimestesse no aga seda ei ole võimalik teha, kui ei ole toetavat süsteemi. peaminister, kas võin ütelda, et jah, lõbustasin siin äh, saali nii kaua, kui te tulite jah, aitäh, aga selgitasite väga hästi ka seda, mis toimub ja näitasite, miks just äh, teid valiti äh, esindama siin säästliku arengu eesmärkide kaitsjaid The SDGs. Thank you. I'll sit down with that. Okay. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. I think they have been. Uh, meie külalistel võttis pisut aega siin Brüsseli liikluses, enne kui nad kohale jõudsid, aga nüüd meil on tõesti väga hea meel, et nad on kohal enne kui te siia jõudsite, seletan siis külalistele, rääkisime me säästva arengu eesmärkidest, oleme sel, oleme sellest sõnumist rääkinud, selle edastamisest, sellest, et täna hommikul allkirjastati Euroopa arengukonsensus Euroopa Liidus, see on oluline õigusloome ja koostööraamistiku jaoks, meil on selle üle väga hea meel säästva arengu eesmärgid on nüüd seda olulisemad, et me näeme, et mitmepoolsus on muutumas. olin Kopenhaagenis. olin väga pettunud, siis tuli Pariis ja nüüd me näeme, et Ameerika Ühendriikide president astub välja. ja aga me nägime, kuidas, et Euroopa jätkab, kuulsime parlamendi presidendi sõnavõttu ja peame jätkama ka säästva arengu eesmärkide poole püüdlemist ja nagu, nagu Norra peaminister ütles, me peame oma teod, oma sõnad tegudeks tegema. aga nüüd alustame oma esimest äh, paneelvestlust. mul on väga hea meel, et meie külalised on täna siin. Jeffrey Sachs on Columbia Ülikooli jätkusuutliku arengu keskuse direktor, ta on parlamendis ka varem käinud, mitmed teist on temaga kohtunud erinevates foorumides ja ootame pikisilmi tema sõnavõttu ja tema hinnangut sellele projektile, professor Saks. suur tänu, alati on suur rõõm ja au olla teie seas, kutsuge mind alati, säästva arengu eesmärgid, agenda on äärmiselt oluline Ameerika Ühendriigid on nüüd alustanud pausi, sest me oleme väga kummalises enneolematus poliitilises olukorras, uskuge mind, need, kes meie oleme seal teisel pool Atlandi ookeani, teeme kõik selleks, et olukord paraneks, see on tõesti hirmutav, ohtlik ja lubamatu. anname oma parima, kuid ka maailm peab edasi liikuma samal ajal Euroopal on väga oluline roll siin mängida säästva arengu vallas. kui me teeme kokkuvõtteid sellest, kuhu riigid on jõudnud säästva arengu eesmärkide osas, siis Euroopa on maailmas kaugelt kõige kaugemale jõudnud piirkond maailmas, paljudel viisidel väljendab see ka Euroopa väärtusi kõige paremini. tegemist on piirkonnaga, mis väga pikka aega on keskendunud kolmele eesmärgile majanduslik jõukus, sotsiaalne kaasatus ja keskkondlik eh, jätkusuutlikkus. kuid Euroopa sees on samuti, Euroopa ees on veel olulisi väljakutseid, millega tuleb tegeleda. ja Euroopa roll maailmas on seega otsustava tähtsusega. paar sõna kõikide nende kohta üksikult. Euroopa jaoks olulisim väljakutse lisaks kõigile neile, millega igapäevaselt tegelete, majanduse juhtimine, erinevad riigid, millel on erinev kaal, kõik need teemad, aga kõige olulisem väljakutse Euroopa jaoks on energiasüsteemi üleminek. see tegelikult on kliimamuutuste vastase tegevuse keskmes dekarboniseerimine. ei ole piisav seada ainult eesmärke, on vaja ka plaani ja plaanist üks ei piisa, kui neid on ka kakskümmend kaheksa, on vaja üle-euroopalist plaani. on vaja raamistikku, taastuvenergia tuleb ühest Euroopa osast viida teise. Egeuse mere päike ja tuul peab andma energiat Põhja-Euroopale. hetkel pole isegi energiavõrku, mis suudaks taastuvenergiat transportida Euroopas ning Euroopa energiapoliitika traditsiooniliselt on üritanud tagada konsensust kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, mis tugineb kahekümne kaheksal riiklikul poliitikal. ja ütlen, raske on küll, aga on vaja Euroopa-ülest plaani, nii nagu Ameerika Ühendriikides on kolm alamvõrku vaja ühendada rahvuslikuks võrguks ja kui meil ei oleks seda hullumeelset poliitilist olukorda, mis meil praegu on, siis oleks meil võimalik äh, Dakotast äh, tuuleenergiat äh, vedada idarannikule, lõunast päikeseenergiat vedada sinna, kus elavad inimesed linnades, Kanada hüdroenergiat tuua Ameerika Ühendriikidesse. Need plaanid on olulisemad kui viiekümne osariigi plaanid, on vaja ül-, kontinendiülest strateegiat ja see ongi peamine, mida ma tahaksin öelda. peamine nõuanne minu poolt. muutke, võtkem vastu Euroopa tehniliselt kõrgel tasemel plaan, võtkem see vastu, plaan otsustamaks, kust, kuidas taastuvenergiat toost, toota. on riike, mis on väga erinevad, osades on tuumaenergia äh, osades mitte, kuid võrgistik, mis on usaldusväärne, vastupidav, äh, soodsa hinnaga ja dekarboniseeritud. ja aasta kaks tuhat kolmkümmend on üks etapp, kaks tuhat viiskümmend on eesmärk, kus me peame olema saavutanud tõelise tee, süsinikust vabanemise või muidu me ei saavuta ühtegi oma eesmärkidest, see on minu arvates peamine väljakutse Euroopa ees ja olulisim säästva arengu eesmärkide tuum maakasutus, samuti bioloogiline mitmekesisus, Vahemere kriis, mis on väga tõsine probleem. säästva arengu eesmärgid neliteist ja viisteist on seega väga tähtsad. see on suurepärane jõukas maailma osa, isegi kui ise, Euroopa ise seda nii väga hästi ennast ei tunne. see on suurepärane osa maailmast osa, mis on kõige lähemal kõigile nendele eesmärkidele, kuid keskkonna väljakutsete arvesse võtmine mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, seda te ka teete seda, kuid mitte organiseeritud moel veel. tegemist on maailma liidriga, kuid mitte organiseeritud moel, see on liiga riigikeskne, see ei ole piisavalt euro-, üle-euroopalik. see oleks minu peamine ettepanek rääkides nüüd Euroopa rollist maailmas, peaks olema palju suurem, kui see on olnud siiani. on selge, et Teise maailmasõja järgne süsteem on nüüd lõppenud, on alanud uus ajastu, ma ei ütle, et tegemist on Atlandi-ülese sõjaga. las me tegeleme selle sõla, sõjaga ise, meil on poliitiline sõda käimas Ameerika Ühendriikides, mis on väga-väga kummaline. aga tegemist, aga kujutlus, et Euroopa saaks hakkama ilma meie välispoliitikaga, et ainult NATO jääks, ma ei usu, Euroopal on vaja tugevat välispoliitikat, välis, USA välispoliitika on teda pidevalt ohvriks pidanud, teie pagulased on meie pagulased. see ei juhtunud niisama Äh, selle põhjuseks oli USA Afganistani vallutus, Iraagi vallutus, salajane sõda Süürias koos Saudi Araabiaga, USA, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa vallutasid Liibüa. paremat välispoliitikat on teil vaja, ausalt öeldes, mul on väga kahju, ütlen seda nii otsesõnu. see on destabiliseerinud Euroopa. USA poliitika tagajärjed nüüd tundub, et tahetakse maailma probleemid lahendada läbi Iraani. kas meil ei ole piisavalt probleeme juba? selline sõjatrummi põristamine on täiesti irratsionaalne, äärmiselt ohtlik. ja kus, ja Euroopa häält oleks vaja kuulda. Öel-, Euroopa peaks ütlema ei, lõpetage. ma arvan, see peaks olema Euroopa roll kui maailma suurima integreeritud turuhääl, rahumeelne jätkusuutlik areng, see, seda häält on vaja palju sidusamalt kuulda, mitte lääne allianss, see kummaline tüüp teisel pool Atlandi, Atlandi ookeani, mis on väga ettenägematu ja keda absoluutselt ei huvita need teemad, totaalselt huvipuudus on tal. Euroopa on väärtuspõhine ja loomulik liider ka selles mõttes ja selles mõttes on tal vaja palju sõltumatumat häält kui seni. mida see tähendab? säästvarangu eesmärgid on võimaluseks probleeme lahendada. Nad on terve pusle. Euroopa tuleviku jaoks näiteks on väga oluline neljas eesmärk siin räägitakse üldisest keskharidusest. miks see on oluline? sest üks koma kolm miljardit inimest, üks koma kaks miljardit inimest Aafrikas, Aafrika rahvastik saavutab nelja miljardi piiri praeguse tendentsi puhul ja kui, kui iga tüdruk ei saa kiiresti haridust nii et kui ei ole muutust hariduse vallas, siis Aafrikas toimub demograafiline võimatu olukord ja samamoodi Euroopas. seega neljas eesmärk on mõistatus, kuidas saavutada keskharidust kõigile maailmas, igale lapsele Aafrikas, seal, kus praegune määr on kui suur kakskümmend viis protsenti. nii et kolmeteistkümne aasta pärast peaksime me jõudma kahekümne viielt protsendilt sajale protsendile neljanda eesmärgi kohaselt. kas see on teostatav? jah. kui on võimalik minna kuule kaheksa aastaga, siis võib ka iga lapse kooli saata. kas selleks on vaja plaani? jah, on vaja kas selline plaan on olemas? ei ole. kas Aafrika riigid saavad sellega ise hakkama? ei saa. arvutused on nüüd tehtud, kak-, ma olen neid teinud kakskümmend korda. kõikides oma ametites ÜRO süsteemis. Norra valitsus, suurepärane, toetas hariduskomisjoni Nad ütlesid, et neil on aastas puudu nelikümmend miljardit dollarit, aga kes võtab seda siis tõsiselt? kes ütleks, meil on rahastamislünk, nüüd meil on vaja kava, kuidas see lünk täita, mitte kedagi ei ole. mida me siis, miks me siis töötame? miks me siis üritame mõista, koostada eelarvet, üritada probleeme reastada, rääkida nende olulisusest ja siis meil ei ole kava, kuidas neid täita, neid eesmärke saavutada. mina tahan teile öelda, et kui te vaatate seda kõike, siis nii palju odavam oleks neid eesmärke saavutada, selle asemel, et nendest lihtsalt rääkida. sest kui me neid eesmärke ei saavuta, siis juhtuvad kõikvõimalikud kohutavad asjad, nad juba toimuvad ja kõik läheb järjest halvemaks. kui oleks haridusminister, kes tegeleks Euroopa ja Aafrikaga, kes ütleks, meil on äh, rahastamislünk, kuidas me seda täidame, kuidas me vahendeid suurendame, siis oleks ka plaan. kuid selle kõige lähedasem variant, millele võin ma mõelda, ongi komisjon koos Aafrika komisjoniga. Nemad peaksid ütlema, jah, me nüüd teame, et me peame täitma neljandat eesmärki, meil on äh, raske töö vaja ära teha kiiresti, Euroopa annab väga palju abi kuid see ei ole suunatud selle probleemi lahendamisele adekvaatselt. seega minu soovitus ja see on tõepoolest soovitus, parim, mida ma võiksin anda, on võtke neid eesmärke tõsiselt. pöörduge oma voliniku poole, küsige, kuidas neid täidetakse, neid eesmärke, eriti lähinaabruses. mis peaks olema meie roll, mis on lüngad kuidas need lüngad täita. kuidas, ja lõpetaksin ühe märkusega, mis ma arvan igati asjakohane. Var-, ja ma vabandan äh, oma kolleegide ees. kuuekümne esimesel aastal president Kennedy alustas kuu programmi, mis ta ei öelnud et ma, ma arvan, et oleks tore, kui meil oleks kosmoseprogramm. ta ei öelnud. kuu, ma saaks päris tore seal ära käia. ta ei öelnud isegi, lähme kuu peale ja siis tuleme turvaliselt maale tagasi. ei, ta ütles sõna-sõnalt. enne kui see aastakümme on lõppenud, saatkem inimene kuule ja toogem ta turvaliselt maale tagasi. ta seadis eesmärgi ja seadis ajapiirangu ja Ameerika Ühendriigid kulutasid palju raha. viissada tuhat inimest võeti tööle NASA-sse, kaasa arvatud kakskümmend üks tuhat ettevõtet ja kahe, kaheksa aastaga Neil Armstrong jõudis Kuule. see on missioonipõhine kavandamine, on eesmärk, on ajakava ja on sammud, kuidas selleni jõuda. NASA oli kõige peenem institutsioon, mis meil kunagi oli olnud, maailma parimad insenerid ja meil, neil oli ajakava, kes ja nad pidid seda ajakava täitma. sama tuleb teha säästva arengu eesmärkidega. meil on ajakava keskhariduse jaoks, tervishoiu jaoks, meil on ajakava, mille loodus on meile andnud, mitte meie ise. me peame energiasüsteemi süsinikust vabastama, see on füüsiline kohustus. meil on süsinikueelarve. seega ma loodan. ja üles, minu üleskutse, mida ma kordan kümme korda päevas, iga päev ja iga aasta, võtke oma eesmärke tõsi, võtkem neid tõsiselt. kuna meil on ajalised eesmärgid, siis me teame, kui palju meil on vaja eelarvelisi vahendeid. tehkem siis, mida me oleme otsustanud teha. maailm oleks siis väga kena paik, turvaline palju säästvam, palju rahumeelsem, palju tootlikum, kui me neid eesmärke tõsiselt võtaksime. tänan väga um,. Thank, thank, thank you, professor Saks. suur tänu, professor Saks. täna hommikul UNESCO-s BBC rääkis sellest, et investeeringud haridusse Aafrikas on kahanemas neli protsenti, äh, kahanenud võrreldes eelmise aastaga nii et see tõesti peab olema prioriteet, rääkisite ka sellest, kui tähtis on Euroopa, Euroopa koostöö, Euroopa liidri roll. keegi, kes tuleb, mina olen keegi, kes tuleb riigist, kes eksliku otsuse võttis vastu lahkuda Euroopa Liidust, siis ma nüüd annan sõnajärje üle uue liikmesriigi esindajale, Pavel Pokk, annan teile sõna järgmise külalise tutvustamiseks. mul on nüüd väga raske siin, te olete minu mentor olite juba esi, esimesest ametiaja päevast. ja ma tänan väga teid selle eest, olles uustulnuk, on meil ka õigus teha vigu. kõik on pisut raskem uustulnukatele, aga tere tulemast meie ühisele koosolekule, tere tulemast kõigile äh, äh, minu poolt keskkonnakomisjoni aseesimehe poolt tegeleme keskkonna, tervishoiu, kliimaga, jätkusuutliku arengu agenda on meie jaoks igapäevane tegevus ja lihtsalt öeldes võiksin öelda, et me ei ole üleüldse veel kuhugi sinnapoole jõudnud paraku. kõik maailma Twitteri fännid osutavad meie väärtustele meil on vaja teid säästva arengu eesmärkide kaitsjaid rohkem kui kunagi varem. kaks nendest väljakutsetest, mida ei mainitud täna, on proportsionaalsusest kinnipidamine, rääkides väljakutsetest ja eesmärkidest, me veel ei ole, ja järjepidevus, ütleksin ma, me ei suuda olla järjepidevad nüüd ähm, te, transpordiprobleemid äh, tõid kaasa selle, et meie ajakava on nüüd pisut äh, kokku surutud. ja esimesena annan ma sõna professor Muhamed Juunusele, Nobeli preemia laureaadile. ta on sotsiaalse ettevõtluse ja mikrokrediidi algataja, Grameen panga asutaja Bangladeshist tegelenud innovatsiooniga, Fortune ajakiri peab teda üheks suurimakstest ettevõtjatest meie ajal. kaks, aastal kaks tuhat kuus sai ta koos oma Grameen pangaga Nobeli auhinna ja teil on sõna. <clears throat> Good afternoon. I will just uh, quickly suur tänu ja tere pärastlõunat. kõigepealt räägin läbi selle töö, mida ma olen teinud ja need äh, teemad, mis on ka meie ja minu mõttes tõstatunud, tahaksin teiega arutada. üks asi on vaeste äh, pank, äh, mis nelikümmend aastat tagasi juba alguse sai, pank, mis laenab vaestele inimestele raha. täna on seal Bangladeshis üle üheksa miljoni järgija kliendi, peamiselt Äh, naisterahvad on need, äh, kaks miljardit eurot on see raha, mida välja laenatakse, see pank äh, ei võta kusagilt mujalt laenu, ta suudab ise toota piisavalt selleks, et oma raha välja laenata ja see läheb tagasi mm, nendele laenajatele, ka laenajad ise on osalised pangas ja enamiku lõviosa aktsiatest omab valitsus Äh, siis väikeettevõtete, mikroettevõtete rahastamine üleilmselt üheksa aastat tagasi sai väga huvitava asja alguse kahe tuhande kaheksandal aastal New Yorgis, äh, USA-s. alustada samasugust programmi USA-s. Äh, Graham America New Yorgis esimene filiaal ka loodi, siis laienes see edasi, kakskümmend filiaali on USA-s, kaheksa Äh, New Yorgis, aga edasi ka Omahas, Nebraskas, äh, Lõuna-Carolinas ja nii edasi. kaheksakümmend kuus tuhat laenajat, äh, sada protsenti naised on laenusaajad, umbes tuhat dollarit laenu suhtes ja tootlus üheksakümmend üheksa protsenti enamik nendest inimestest on dokumentideta Äh, ja nad äh, on praegu ohus, sellepärast et president on lubanud nad välja saata riigist. aga hüvesid on nad saanud äh, küll ja see on täiesti hämmastav. aga mida ma tahan siin öelda, on see, et kõik need mikrolaenud, millest te üleilmselt olete kuulnud, neid teenindavad vabakonnad, välja arvatud Bangladeshis, kus tegeleb sellega pank õigusandjatelt olen ma palunud tulla välja uute õigusaktidega, et luua pank vaestele, sellist õigusandlust praegu ei ole. pangandusõigus lubab ainult rikastele panku luua ja äh, see rikaste pank ei aita vaeseid äh, vähendada nii et selleks, et luua pank vaestele, on vaja uut pangandussüsteemi, eraldi pangandusinstitutsioone ja sellepärast on institutsionaalne reform väga tähtis. kutsun teid üles kõiki sellele teemale otsa vaatama meil ei ole panganduslitsentsi, oleme vabakonna organisatsioon. kui keegi annaks panganduslitsentsi nendele äh, pankadele, siis äh, tegelikult iga filiaal on eraldi ennast äh, ära toitev ja säästlik ja äh, nii oleks võimalik ainult äh, deposiidiõigust neile laiendada, et nad saaksid vaestele inimestele äh, raha laenata, muidu oleks, peavad need miljardid tulema kusagilt mujalt ja see on väga, väga raske siis edasi, äh, teise generatsiooni äh, laenusaajad on äh, juba saanud hariduse, laenude abil on nad läinud ka õppima, aga neil ei ole töökohti ja me ütleme alati, et ärge töökohtade pärast muretsege, tööd ei peaks keegi otsima, see on vana mõte, inimesed on sündinud ettevõtjaks ja mitte töövõtjaks. nii et olgem ettevõtlikud, vaadake oma emasid, ema ja eelkäijaid, nad on võtnud laenu kolmekümne dollari kaupa ja on ise saanud endale tööandjaks ja ettevõtjaks. ja ta maksab tagasi iga sendi koos äh, intressidega, kui temast on saanud ettevõtja, siis äh, mis häda teil on, kui teil on äh, haridus olemas, miks mitte saada töökoht minge tagasi oma koju ema juurde, õppige, kuidas ta on äh, ise ettevõtjaks saanud äh, ja rajage oma ettevõtte. nii et avage oma meeled ja hakake pihta. nii et töötus on kunstlik mõte, see on vale mõtteviis, äh, mis on loonud töötuse. töö võtmine või töövõtjaks olemine on õi-, ei ole õige tee, vaid ettevõtlus nii et me oleme palunud, et noored tuleksid välja ettevõtlike ideedega nagu nende vanemad. ja me oleme riskikapitali siia kaasanud. kui see edukaks saab, siis tuleb lihtsalt äh, tagasi maksta, minna oma teed. ja kuna me oleme sotsiaalne ettevõte, me ei taha äh, osa sellest kasust, siis palun andke meile lihtsalt meie antud raha tagasi, jätkake oma teed ja kui teil on veel raha vaja, siis kordame seda tulevikus seda, et ideed on nüüd võimalik rakendada igal pool Euroopas, küsimus on lihtsalt, et inimestele tuleb anda võimalus. ja samuti on äh, noortele võimalik öelda, et teil on kaks võimalust, kas te võite olla töö loo-, töökoha looja või tööotsija. töö otsimine on hoopis mingi teine lugu, töökohtade loomine on asi, milleks te olete sündinud, teil on see loov äh, võimalus olemas ja üle ajalooüleselt oleme me olnud mitte tööde otsijad, vaid hoopis talumehed, küttijad, korilased äh, ja see on meie veres, see ettevõtlikkus, sellega me saame hakkama. me püüame seda äh, mõtteviisi süstida nüüd noortesse inimestesse, et äh, nad ise ettevõtlikkust arendaksid. üks asi, mida ma tahtsin teiega jagada, hoolimata sellest, mida ma ütlesin enne on jõukuse kontsentreerumine väga suur probleem. kogu maailma rikkused on ainult mõne inimese kätes ja kui te näete äh, rikkaid, siis see on nagu suur õhupall äh,, mille taga lihtsalt ripub niidijupp. üheksakümmend viis protsenti äh, rikkusest on ühe inimese, ühe protsendi inimeste käes paraku ja see äh, Äh, vaeste inimeste nöörijupp äh, venib aina pikemaks, äh, õhupall samas aga suureneb ja varsti on olukord selline et, et peaaegu sada protsenti, üheksakümmend kaheksa protsenti rikkusest on vähem kui ühe protsendi inimeste kätes ja see on väga ohtlik tendents. meil on vaja seda struktuuri ümber töötada, et seda olukorda muuta, muidu on tegemist tiksuva ajapommiga, see on nii poliitiliselt kui ka sotsiaalselt plahvatusohtlik, sellepärast et äh, väga palju raha läheb väga vähestesse kätesse. Te kuulsite äh, USA valimiskampaania jooksul, et kümnendikul äh, ühest protsendist eh, on üheksakümmend protsenti varakusest eh, üldse Ameerika Ühendriikidest. ja pidevalt muutub see asi eh, hullemaks, rikaste arv väheneb, aga rikkad saavad aina rikkamaks ja kui te lähete mujale maailmas, näete täpselt sama asja, et jõukus keskendub ainult vähestesse kätesse. ükskõik, mida me teeme Äh, asi, selline tendents jätkub ja see on poliitiliselt väga plahvatusohtlik, äh, kui me midagi ette ei võta. ja viimane asi. eesmärk on saavutada äh, kolm nulli. null vaesus esiteks, maailm, kus on null vaesust, teine null on töötus, nulltöötus, kuna see on kunstlik kontseptsioon, võime selle eemaldada ja äh, luua maailm äh, ettevõtlikumaks niimoodi, et mitte keegi ei pea käed rüpes istuma. noor energiline inimene ei tohiks istuda lihtsalt käed rüpes, see ei ole üldse mõistlik. kui aktiivne noor inimene, kui me olime koobastes, äh, kõik elasime, siis äh, noor käed rüpes istuv inimene oleks olnud su lihtsalt surnud. inimene pidi välja selleks, et äh, olla kütt ja korilane, teha midagi selleks, et endal hinge sees hoida kui te panete raha lauale, siis on igaüks ettevõtt, ettevõtja. nii et töötusevastane võitlemine, null töötusega maailm ja äh, kolmas null on null süsihappegaasi heitkogust. kolm nulli, mis minu tegevust juhivad, aitäh uh,! suur tänu teile, professor, ütleb härra Pokk ja suured asjad, mis meie ümber on äh, ookeanid, Kuu, Unilever. Äh, Paul Pullman on olnud äh, täitevjuht kahe tuhande üheksandast aastast ja on maailma säästliku arengu eesmärkide ärinõukogu juht ning ta on ka ÜRO üleilmse kokkuleppe juhtnõukogus ning peasekretär ÜRO-s palus teda juhtida töörühma, mille eesmärk oli äh, liikuda lähemale kahe tuhande kolmekümnenda aasta säästva arengu eesmärkide saavutamisele. nüüd on ta siin meie ees ja teil on sõna, palun. suur tänu. alati on äh, hea meel mul kuulata, äh, kui satume eelkõnelejatega kokku, jälgida, mida nemad teevad. peasekretär on palunud Äh, mul olla üks kahekümne seitsmest äh, kõrgetasemelise töörühma äh, liikmest säästva arengu eesmärkide väljatöötamisel ma ütlesin jah, aga ei olnud päris lahtise käega valmis selleks, ma teadsin seda tegelikult, et meil puudub tegelikult selline juht äh, figuuride võimekus praegu maailmas, mis aina rohkem abi vajab. oluline oli seada üles raamistik ja esimene kohtumine toimuski meil New Yorgis. kui ma sisse astusin, siis ma sain aru, et ma olen erasektori ainukeseks esindajaks seal. ja ma juba kahetsesin, et ma olen selle paneeli osa, sellepärast et paljud nendest teemadest, mis äh, koorusid tähendasid seda, et igaüks vaatas minu otsa, sellepärast et mina olin erasektori esindaja, kes oli juba äh, osaliselt nagu loonud need probleemid, millega me tegelesime. nii et äh, tõsi on, et äh, probleeme jätkub ja kui kui me alustasime tööd, siis me vaatasime kõigepealt üle Äh, aastatuhande arengueesmärgid, saime me aru, et äh, eriti ei ole midagi muutunud ja avastasime ja taasavastasime, et need probleemid, äh, mis aastatuhande arengueesmärkideks olid, kui me kaks tuhat need lõime, ja laiemalt vaatasime neid asju, siis muidugi selgus, et ka tööstus on rohkem huvitatud nendest asjadest erasektoris on väga palju inimesi, kes õnneks saavad aru sellest, et kui ühiskonnad korralikult ei toimi, siis ka ei saa ettevõtlustegevust seda teha. ja äh, paljud on tahtnud olla pikalt äh, tege-, tegutsemas, kui on äh, jätkusuutlik ettevõtlustegevus, siis on vaja kindlasti säästlikku ettevõtlusmudelit kõigepealt ja sellepärast on väga hea meel, et Äh, aastatuhande arengueesmärkide viimane eesmärk oli äh, partnerlus, üleilmse partnerluse loomine areng, arengueesmärkide nimel ja nüüd me vaatame seda seits-, need seitseteistkümmet uut eesmärki, sest see on ka viimane siin. kui me vaatame seda kuutekümmet üheksat üksiktegevust, siis me näeme seda, et meil ei ole võimalik seda saavutada, kui äri mm, kogukond ja ettevõtluskogukond ei tule selle taha. Äh, näiteks meie Ehm, maade kaitsmine, ookeanide kaitsmine või siis eh, kuusteist eh, õigusriigi põhimõtet, seitse partnerlus, eh, energia ja nii edasi. säästva arengu eesmärkide rakendamine on tähtis ja põhimõte on selline, et kui seal on kulu kolm kuni neli miljardit, mis on äh, samasugune, samaväärne protsent maailma SKT-st, äh, tundub kallis, aga reaalsus äh, seisneb selles, nagu Jeffrey ennem ütles, et kui me äh, säästva arengu eesmärke ei täida, siis me loome kulusid, mis on veel kõrgemad kui see kolm kuni neli miljardit. Te võite süüdistada mingisuguseid teatud ettevõtteid, kas neil on moraalne maailmataju või mitte, aga kui keskkonnaloogika hakkab teie vastu mängima, siis tahavad inimesed rohkem osaleda kui te täna vaatate seda raha, mida me maailmas kulutame praegu konflikti ennetuseks ja tegelikult relvastatud konfliktide ja sõdade enda jaoks, siis me räägime vähem kui kümme protsenti SKT-st, elurikkuse kadu tähendab kolme protsenti SKT-st, kui te vaatate võimaluste kadu, selle, seda, et meil ei ole eh, rahastamisõigusi, maaõigusi, ligipääsu äh, Äh, võrdõiguslikkust, äh, siis me näeme seda et, et viisteist protsenti maailma SKT-st läheb kaduma. paljud riigid Aafrikas kannatavad selle äh, all, et esimesel tuhandel elupäeval lapsed ei saa piisavat toitaineid, inimkadu selle läbi läheb meile maksma ka väga olulise hulga maailma SKT-st ja kui me tahame jõuda selleni, et vaesust välja juurida, peame tegema seda säästlikumalt, aga nende tegevuste kulud on oluliselt väiksemad kui see, mis me praegu järelmite tõttu maksame. ja me ei saa olla kõige intelligentsemaks liigiks, kui me seda ei saavuta. ja meie arengueesmärgid on teekaart selle saavutamiseks. kliimamuutuste arutelul Pariisil me näit-, nägime seda, et vabakonnaorganisatsioonid, teatud vastutustundlikud valitsused, aga ka erasektor tegid kõva häält ja alustasid tegevust. nüüd me näeme seda, et paljud ettevõtted on pannud ka hinnas eh, sildi süsihappegaasi eh, heitkogustele või eh, vähendavad süsihappegaasi kogust oma tarneahelasse, sest nad näevad, mis juhtub, kui seda ei tehta ja nüüd USA administratsiooni kahetsusväärne otsus Pariisi leppest loobuda, eh, selle järel te nägite palju inimesi, sealhulgas ka vastutustundlikke ettevõtjaid, kes on öelnud, et meie eh, kiirendame tegelikult hoopis selle vastast tegevust, eh, kui ka valitsus sellist signaali ei anna. meie saame aru, et see on vajalik, et meil oleksid pikaajaliselt säästlikud ettevõtlusmudelid. me saame aru, et ettevõtetel on väga raske aru saada nendest seitsmeteistkümnest äh, eesmärgist ja keerukustest, mis on sellega seotud. Äh, väga raske on arutada nendel teemadel, kui kliimamuutustest rääkida, siis on meil üks konkreetne eesmärk, äh, asi on selgem, aga samas, kui me räägime seitsmeteistkümnest erinevast eesmärgist, siis väga oluline on see, et inimesed, kes tahavad jääda oma sektorite juurde ja jääda oma ametipostidele isegi, siis on väga raske see tegevus me oleme palunud, et nende eesmärkide saavutamise komisjoni eesotsas on härra Brown ehk teate teda. Äh, erinevad ettevõtted on siia kaasatud, finantssektori esindajad ja suured äh, ettevõtete äh, ühendused üleilmselt samuti. see komisjon töötas aasta ja poolteist isegi ning pani kokku minu arust väga hea raporti, parem ettevõtlus paremas maailmas, olen siin ilmselt subjektiivne, aga siiski äh, ettevõtte kogukonnale äh, oli seal selgeks tehtud ja kokku võetud, mis on oluline äh, ettevõtlussektori jaoks. me võtsime fookusesse linnad, energia, äh, materjalid, toit ja põllumajandus ja tervishoid ja heaolu, neli laia valdkonda. võtsime sealt kuuskümmend kiiresti kasvavat valdkonda, kus tehnoloogiaga saaks ettevõtted osaleda ja äh, panustada äh, säästliku arengu eesmärkide äh, tuvastamisse neli valdkonda, kuuskümmend kasvavat sektorit ja võtsime tänasest kahe tuhande kolmekümne aastase, aastani eesmärgi kümne triljoni sektoriga oleks tegemist kokku, selleks ajaks me loome ka kolmsada kaheksakümmend miljonit dollarit ja meil on äh, kava ka, kuidas seda reaalselt saavutada. edasi tuleb seista selle eest, et meie ettevõtted äh, ka selle eest seisavad, selle asemel, et ettevõtted äh, annaksid aru oma aktsionäridele, keskendudes peamiselt arvudele ja vaadates aktsionäridele otsa peamiselt, mikspärast ettevõtted ei peaks näiteks avaldama oma aruandeid säästliku või säästva arengu eesmärkide saavutamiseks Äh, mida ettevõtted on teinud selleks, et nende lõhede äh, ületamiseks äh, ühiskondade sees võib tekita, tekkida õigustatud küsimus, mikspärast ettevõtted üldse on olemas ja kui me vaatame praegu börsil olevaid ettevõtteid, on läinud oluline tegevus äh, tagasi seitsmeteistkümne viimase aasta jooksul. Nad ainult annavad päri, aru äh, pärimistele vastavalt ainult oma aktsionäridele ja säästva arengu eesmärkidest ei ole juttugi. Äh, sada, tuhat, viisteist tuhat suurte ettevõtete tegevjuhti, meie eesmärgiks oli teavitada neid säästva arengu eesmärkideks, mitte ainult, et nad ei teaks, vaid et nad oleks ka integreeritud äh, Äh, oma ettevõtlusmudelitesse, sealt edasi kogu väärtusahelasse ja sealt edasi veel töötama laiemalt äh, selleks, et äh, muudatused saaksid aset leida. ja maailmas on tekkimas suur toidujäätmete vastane algatus, toidu raiskamise vastane, kui me räägime säästlikust põllumajandusest ühest küljest, teisest küljest ka üle kaalust ja rasvumisest, äh, siis äh, maailma suurriikidel on tõsine probleem. edasi äh, teine algatus, mis puudutab metsade kaitset. metsa tustamine ja materjalide tarne selles vallas, korruptsioonivastane ja õigusriigi pooldav algatus, kõik need suured tööstuse poolt algatatud sammud, kus inimesed püüavad asju liigutada maailmas, luua paremat keskkonda ja paremat keskkonna ka e-, ettevõtlustegevusele. eile rääkisin äh, vastutava voliniku ja teiste volinikega. Äh, meile jääb mulje, et mõned asjad on siin äh, ainult Euroopa kesksed, aga need suured väljakutsed näitavad mulle, et meil ei ole poliitilisi protsesse õigust kritiseerida, kui need ei toimi, samas aga mitte aktiivselt ise osaledes see on üks põhjus, miks ma tulin Brüsselisse, sellepärast olin ma äh, mõned nädalad enne G7 äh, kohtumist ka Valges Majas, püüdsin veenda neid Pariisi leppesse jääma, aga meile kõigile, vaatame peeglisse, me ei saa kritiseerida kedagi teist, kui me ise ei tee mitte midagi selleks, et õigeid lahendusi toota. siin Brüsselis, ma arvan, on praegu hea hoog sees, mulle tundub äh, Äh, minu tagasihoidliku kuuekümne aastase elukogemuse jooksul te olete jõudnud õigesse kohta, teil on väike lahknevus arvamustes USA-ga, samas Euroopa ja Hiina vahelised suhted tugevnevad, äh, ma nägin seda eelmise nädala äh, suurepärase delegatsiooni raames, näeme, et majandus hoogustab veidi ja annab hingamisruumi võrreldes viimaste aastatega. Euroopas on olukord ka, kus Euroopa tuleb kokku, sellepärast et kahetsusväärselt üks äh, olulisi liikmeid on otsustanud äh, lahkuda Euroopa Liidust ja siin võitjaid ei ole. aga praegu on hetk käes, kus inimesed ütlevad, et jah, muudatuste aeg on käes. Hollandi valimised äh, minu enda koduriigis samuti ja Saksamaal ka, vabandust, Prantsusmaal ka on juba toimunud. nii et tegelikult kõik tahavad luua midagi paremat kui see, mis praegu on ja säästva arengu eesmärke on võimalik raamistikuna kasutada siin Äh, Jeffrey ütles ka, et äh, dokument on äh, tulnud välja praegu <laughs> säästva arengu eesmärgide osas ja saab ju öelda, et need programmid meil on praegu käigus, kas pole mitte üldse üllatav, et need töötavad nüüd ka säästva mm, arengu eesmärkide nimel, aga vaatame teistpidi kui meil ei oleks mingisugust väga selget kava, kuidas neid eesmärke saavutada, siis ma, mul oleks häbi öelda enda kohta, et ma olen eurooplane. ja huvitav on see, et kulud veel kord, investeerides nendesse programmides, on oluliselt äh, väiksemad kui nendest saadav tulu. praegu on suurepärane ringmajandusalgatus. Äh, teate, et ringmajanduse äh, ettevõtmist toetavad paljud inimesed siin ja siin oleks võimalik ühe äh, triljoni dollari võrra äh, tõhusust suurendada ja loomulikult äh, teised teemad, kilesse ja plastikusse uppuvad ookeanid ja nii edasi saaksid ka lahendatud. üks dollar, mis on Äh, investeeritud toitumisse toob kaasa seitseteist dollarit, ühiskonna puhul üks dollar investeeringuid kanalisatsiooni, jällegi kuus dollarit äh, toodab äh, vastu. nii et meil on väga palju erinevaid väljakutseid, energia, tööjõud, haridus, me saame väga ambitsioonika säästva arengu eesmärkide teekaardi luua, et näidata, milline saab olla tulevikumaailm, me oleme seda varem ka teinud ja me oleme jõudnud tegelikult äh, kõige lähemale ilmselt äh, säästva arengu eesmärkide visiooni rakendamisele. Euroopa oleks veelgi parem äh, koht, kus elada, kui need eesmärgid saaksid täidetud, aga me saaksime luua ka sellise keskkonna ülejäänud maailma jaoks, et nad suudaksid nende väljakutsetega silmitsi seista, isegi kui mõned koperdavad sel teel, nagu me oleme näinud viimasel ajal ma arvan, et paar asja on, mille kallal peaksime veel tõhusamalt töötama. ma arvan, et meil ei ole selliseid äh, ettevõtete tegevjuhte maailmas, kes tahaksid äh, rohkem äh, õhusaastet või inimesi maailmas rohkem, kes lähevad tühja kõhuga voodisse, need vääriti arusaamad tuleb kõrvaldada, aga küsimus on, kuidas need piirid liigutada ja tõkked liigutada niimoodi maailmas, et need inimesed käituksid nii, nagu me tahame ja Euroopas täpselt samamoodi äh, on finantsturgude äh, lühiajaline perspektiiv. see ei ole kuidagi kasuks üldiselt majandusele. kui me vaatame pikemas perspektiivis asja, teiseks äh, finantssüsteem, meie majandussüsteem on äh, kapitalism, mis optimeerib finantskapitali tulusid osad inimesed eh, saavad sellega paremini hakkama kui teised, nagu öeldud, aga kui me optimeerime ainult finantskapitali tulusid, siis see ongi tulemus. aga kui mõtleme majandussüsteemile, kus optimeerime samuti keskkonna ja sotsiaalkapitali tulusid, kui me suudame ka seda teha, siis kapitalism tõesti suudaks võib-olla seda teha, eh, siit ka soov eh, hind panna süsinikule ja kui me seda teeme, siis näeme ka selle tulemusi ja kolmandaks me peame muutma seda mõnede üksikud paljude vastu, meil ei saa olla süsteem, kus äh, autasustatakse kapitali ning karistatakse tööd. paljud arvavad, et üks koma üheksa miljardit töökohta lähevad kaduma äh, tehisintellekti ja robotite tõttu. me peame mõtlema äh, kaasavamatele kasvukavadele ning sotsiaallepingutele ka erasektoris ma arvan, et Euroopas on piisavalt kriitilist massi äh, ja me suudame leida piisavalt vastutustundlikke ettevõtteid, meil on vaja teatud kriitilist massi, et see protsess ümber pöörata, aga ma arvan, et kas või nende institutsioonidega, mis me siin oleme loonud, suudame me luua õige poliitilise raamistiku ah,. Um, uh, thank you, Paul, and, and we are. suur aitäh oleme täiesti ajakavast maha jäänud. aga sõna palusite, nii et saan teile anda ainult minuti, kui suudate sellega hakkama saada. An the... mul on vaja ainult äh, poolt minutit ja vastus äh, võib ka piirduda kolmekümne sekundiga. suur aitäh, et äh, sõna võtsite kas on näiteid maailmast, Euroopast, kus tõesti säästlike äh, arengueesmärkidega on väga hästi toime tuldud? Kolumbia on lühike vastus yeah.. Huh? suurepärane vastus. sama on ettevõtete puhul siinsamas Te töötate selles süsteemis, kus teil on mugav, teil on toitu laual ja nii edasi. ettevõtetes samuti. aga kui äh, valitsuse tasandil nimetatakse keegi koordineerimaks äh, säästlike arengueesmärkide täitmist, siis see on äh, kõige parem lahendus üldse kui me näiteks Kolumbias äh, tehase loome, siis no miks seda teistmoodi teha, kui ma tahan äh, tomateid kasvatada, miks ma näiteks varki ei kaasa, miks me ei tee seda jätkusuutlikult, miks me näiteks ei kaasa ka äh, poode miks mitte seda teha piirkonnas, kus muidu metsad röötaks maha ning me saaksime kasutada ka kaitsekavasid, miks me ei taga ka, et me töötab viiskümmend protsenti naistest, siis tagame ka sugudevahelise võrdsuse. ja kas me saame tagada ka äh, head elutingimused neile inimestele, nii et meil ei oleks orjapidamist? seda kõike tuleb teha integreeritult ja päris ausalt, see annab tulemusi. ja üha enam me näeme, et ettevõtted, kes nii toimivad, neil läheb ka hästi. praegusel läbipaistvuse ajal on väga raske kuhugi peitu pugeda. võtkem kas või tänane Financial Times, näeme eh, kui paljudele ettevõtetele seal näpuga näidatakse ja ma arvan, et selline läbipaistvus tegelikult eh, juhib kogu seda fenomeni palju kiiremini, kui eh, me arvame, kui taoline õhkkond suudetakse luua, siis ka tulemused tulevad. jah, keerukas eh, ja küll, palun, Jeffrey, kolmkümmend sekundit. kaks lühikest kommentaari. kui vaadata STG indeksit, siis te näete, et Euroopa riigid on nimekirja tipus. ja see näitab, et nende eesmärkide osas äh, eurooplased on kõige tugevamad, see sobib meile kõige paremini. majandus, keskkond ja sotsiaalne kaasatus. ja kõige tipus on Skandinaavia riigid. Norra, Rootsi, Taani. Nemad on tõesti esimeste seas peaaegu kõikides kategooriates. Saksamaal läheb hästi. ja ütleksin, et tegelikult kogu Euroopa võiks saavutada kõik äh, säästliku arengu eesmärgid, aga riiklike kavade osas ütleksin Norra, Rootsi seal on ka valitsusstruktuurid, mis loodi selleks Äh, seal öeldi, et need on meie riiklikud eesmärgid. Saksamaal on tehtud äh, palju selleks, et äh, säästliku arengu eesmärgid kaasata jätkusuutliku tegevuskavasse. teistes riikides mitte niivõrd. veel. ja areng mujal tegelikult on maha jäämas. puudu on programmeerimisest ja ma arvan, et äh, siin on ka komisjonil ja parlamendil lai tööpõld ees. suur aitäh! aitäh teile ettekannete eest, aitäh kõikidele täna siin viibimise eest ja äh, lõppsõna Norra peaministrile. jah, tahaksin teid tänada selle eest, et tulite kuulama seda kohtumist, loodetavasti see ka inspireeris teid olen pikalt olnud parlamendisaadik ise ja pean ütlema, et parlamendisaadik on väga olulised ja tagavad, et valitsus vastutaks oma tegude eest. Euroopa Parlament mõneti erinev liikmesriikide omadest, kuid teie ülesanded on samasugused Euroopa Liidu komisjoni ja liikmesriikides, kust te pärit olete. nii et ma loodan, et te ka säästliku arengu eesmärgid kaasate oma töösse, aitäh!